kaks, niisiis, need inimeste nimed on ära toodud dokumendis, mis teile laiali on jaotatud ja ma ei hakka neid praegu üles lugema. Itaalia võimud on palunud võtta ära saadiku puutumatus saadik Fiorilt, see on seotud Vincenze ähm, ühe kohtuhagiga. artikkel kuus kaks kodukorras on võetud aluseks ja see küsimus on edastatud juriidiliste küsimuste komisjonile, õigusküsimuste komisjonile. ja on palutud ka teist lugemist. see on ära toodud ka meie viimase sessiooni protokollis protokoll artikkel kuus kaks järgi loetakse vastuvõetuks, kui saadikute rühm ei esita ettepanekut selle vastuvõtmiseks hääletamise teel